praegusel hetkel ootavad järjekordsed inimesed äh, Indoneesias oma hukkamist, äh, indoneeslased, austraallased ja teiste riikide esindajad. sügiseni kaks tuhat kolmteist oli Indoneesias moratoorium surmanuhtlusele, aga see moratoorium lõpetati. uus president Lenjede ja valitsus lükkavad armuandmispalved tagasi Euroopa Liit Äh, lükkab põhimõtteliselt tagasi äh, surmanuhtluse kui sellise ja me äh, põlgame seda karistust. me juba aastakümneid võitleme selle karistusviisi vastu. me kutsume üles Indoneesiat äh, loobuma surmanuhtlusest, kehtestama moratooriumi või vähemasti äh, loobuma surmanuhtluse täideviimisest